meil võimalik see raport vastu võtta. aitäh! aitäh, me hääletame homme. mul on ka teadaanne, see puudutab Remo Sernatšotot, kes lahkub Rahvapartei fraktsioonist ja liitub ECR